palun vaikust. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. meie toetame Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis puudutab äh, härra Medani juhtumit Sudaanis kes äh, võitleb inimõiguste eest Sudaanis siin arutelus juba öeldi, et luure- ja julgeolekuteenistused kuuendal detsembril vahistasid härra Medani. ta on üksikkongis praegusel hetkel ja tegemist on järjekordse valitsuse meetmega Sudaani üleskutse vastu. üleskutse vastu, millega soovitakse Sudaanis sisse viia demokraatia härra Medani kirjutas sellele üleskutsele alla, sellepärast et ta on aktiivne kodanikuühiskonna liige. Ehm, vahistati ka teisi opositsioonijuhte Amin Mekki Medani on meie jaoks väga tähtis isik, kes pidevalt on võidelnud advokaadina inimõiguste eest ja kodanikuühiskonna õiguste eest Sudaanis ning ta on seda teinud ka rahvusvahelisel tasandil. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liidu delegatsioon andis talle inimõiguste alase auhinna ja õnnitles teda tema tegevuse puhul. me kutsume Sudaani ametivõime üles äh, doktor Amin Mekki Medanit koheselt vabastama, samamoodi nagu ka teisi poliitilisi vange. Euroopa Liidu delegatsiooni juht Khartoumis on ühenduses äh, doktor Medani pereliikmetega. doktor Amin Mekki Medani vabastamine on hädavajalik see tema vahistamine on vastuolus ka Sudaani põhiseadusega, mis ütleb, et arvamuste vabadus on tagatud. peale selle on see vastuolus ka riiklike, riikliku dialoogiga valitsus on kuulutanud, et seda riiklikku dialoogi alustatakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses. toimub avalik arutelu ka riigi põhialuste üle, aga see ei saa kujuneda edukaks, kui arvamuste vabadust kui sellist ei ole tagatud. peale selle tuleb ka relvad maha panna Sudaanis nõukogu kahekümnendal oktoobril oma ju järeldustes mainib ka Sudaani inimõiguste alast olukorda ja ütleb, et see on murettekitav. on väga palju põhjendamatuid vahistamisi ning inimesi koheldakse väga halvalt, eriti halva kohtlemise all on poliitilised vangid. meediat kontrollitakse, tsensuur on levinud ja nagu ma juba eelnevalt ütlesin, rahvas kannatab. rahvast pommitatakse nende maju põletatakse, lapsi ja naisi vägistatakse. ei, ja humanitaarorganisatsioonidel ei ole võimalik rahvast aidata. me soovime, et see konflikt lõppes ja meie arvates on väga murettekitav see, et rahuläbirääkimised Aafrika Liidu raames ja president Mekki juhtimisel lõpetati, ilma et mingeid edusamme oleks tehtud. inimõigused ja rahu on meie prioriteetideks kõikides meie kontaktides Sudaani ametivõimudega. härra president, suur tänu tähelepanu ees Itaalia kui eesistujariigi nimel soovin nii teile kui ka kõikidele parlamendiliikmetele soovida äh, häid jõule ja ilusat aastavahetust! Gracias, suur tänu teile härra de la vedova me oleme teile väga tänulikud selle eest et te olete nii pühendunud.